Äh, mina usun, et mitte ainult kahekümne protsendi piirmäär ei ole mitte oluline ainult, äh, vaid äh, oluline on ka see, et eelarve jõuaks kahe miljardi piirini ja kaks miljardit loomulikult on suur summa raha ja nüüd on küsimus selles, kas sellest kahest miljardist minnakse praeguse eelarvega üle või mitte Äh, ja järgmise aasta raporti kindlasti ka äh, teeb kindlasti tööd selle nimel, et alla selle kahe miljardi piiri jääda. me peame intensiivseid arutelusid sellel teemal äh, pidama ja ma ootan huviga kolleegide arvamusi sellega seoses, äh, eriti mis puudutab Brexiti mõjusid eelarvele. meie jaoks on selge see, et me peame välja äh, töötama paketi Mm, millega saaks siis tagada eelarvekindlus äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, aga äh, me teame, et kui tegemist saab olema nii-öelda jäiga või range Brexitiga, mis esimesel aprillil järgmisel aastal äh, veel rakendub, siis siinkohal võib olukord muutuda ja küsimus ongi nüüd selles, millised on sellise range või järsu Brexiti tulemused. Suurbritannia sisene poliitiline olukord on täiesti ettearvamatu, me ei tea, kuidas Šotimaa reageerib väljastumise läbirääkimistele, me ei tea, milline saab olema olukord Iirimaal ja ka Gibraltari küsimus on veel lahtine ja loomulikult äh, võib juhtuda nii, et meil on äh, olukord selline, et äh, britid tahavad jääda meieni järgmiste valimiseni ja et nad tahavad jääda ka eelarveraamistiku aastani kaks tuhat kakskümmend, aga see ei pruugi alati olla garanteeritud. ja seetõttu me peame pidevalt tegelema uute küsimustega, mis esile kerkivad ja seetõttu äh, on ka eelarve paindlikkuse aspekt väga oluline küsimus ja äh, ma tahaksin ka oma kolleegide arvamuse selle koha pealt ära kuulata, mida teie sellest kõigest arvate? veel üks punkt äh, mida me igal aastal uuesti arutame, et tegemist on üldkulutuste hüvitistega. mina leian, et tegemist peaks olema flat rate'iga või, või kindlasummalise makse ka eh, see võimaldab eh, võimalikult suurel määral paindlikkust ja läbipaistvust eh, ja minu jaoks on tegemist optimaalse variandiga. me teame, et teatud liikmesriikides on kindlasummelised maksed mis sõltuvad kilometraažist, mõnikord tuleb vaadata ka, milline on ei keskenduta sellele, millised rehvid all on, milline mootor on, millist kütust ta kasutab, äh, vaid vaadatakse lihtsalt läbisõitu ja kui äh, läbisõit ületab mingi äh, kilometraaži ja auto kasutamine läheb kallimaks, siis peab parlamendisaadik selle ülejäägi ise kinni maksma. ja seetõttu ma usun, et selline ähm, maksesüsteem on üsna selge ja eelmisel aastal tegeleti ka selle teemaga ja ma olen ka sellega tegelenud. Ähm, ma uurisin Euroopa Parlamendi kodulehelt ka selle teema kohta. Äh, nimelt, äh, kuidas oleks võimalik ähm, läbipaistvust suurendada, äh, kuidas seda saavutada ma vaatasin Euroopa Parlamendi ja teised veebilehed üle, tegin ka screenshot'i, tahtsin vaadata, kuidas sellised kindlasummalised maksed seal kajastatud on ja mitte ükski parlamendisaadik ei ole andnud detailseid andmeid selle kohta, mm, kuidas ta kasutab oma kindlasummalisi makseid ja me peaksime seda teemat kindlasti ähm, kaaluma, see valdkond võiks jääda vabatahtlikuks, võib-olla me peaksime äh, vaatama seda teemat lähemalt ja mõtlema, mida me saaksime siin valdkonnas paremini ära teha. nüüd edasi, ähm, valimiskampaania kulude aspekt on suur väljakutse meie jaoks, sellepärast et kulud selles valdkonnas äh, Mm, eh, sõltuvalt sellest, mida on lubatud teha, mida mitte. Eh, eh, siin on eeskirjad üsnagi kõikehõlmavad ja loomulikult me tahame mm, et rahasid paremini ära kasutatakse ja meie peadirektor siin kirjeldas ka olukorda väga hästi, parlament on valmis seda kõike tegema ja me peame vaatama, kuidas võimalikult objektiivselt ja puhtalt seda äh, Äh, valimiskampaaniat läbi viia. Äh, siis äh, on kritiseeritud ka restaureerimistöid PHS-i majas või, või, või Strasbourgis uute tööruumide kontekstis. ja lisaks sellele veel ähm, mm, parlamendisaadikute pensioniõiguste küsimus mm me äh, oleme regioonide komitee ja ECOSOC-i äh, kontekstis äh, ka mõtteid mõlgutanud ja siinkohal on häid muudatusettepanekuid sisse toodud, mis aitavad meil eelarve raames säästa ja mm, me püüame siis võimalikult hästi maksumaksja raha säästa, me püüame nii palju kui võimalik need muudatusettepanekud arvesse võtta ja me püüame siis tõesti nii palju kui võimalik maksumaksja raha äh, säästa, see on meil kõigi huvides ja ma arvan, et me leiame head kompromissid sellega seoses, aitäh! suur aitäh, härra Rüübis, teile! ja äh, mina teen äh, ettepaneku järgida sama mm, asjade käiku nagu äh, eelneval kinnisel istungilgi. kõigepealt saavad sõna variraportöörid, aga me oleme natukene üle oma ettenähtud aja läinud ja seetõttu ma tõesti palun, et te teeksite lühidalt, pärast ühte minutit annan teile teatud märguande ja see tähendab, et te peaksite hakkama oma sõnavõtu kokku võtma. kõigepealt äh, Äh, kolleeg Rubial esimesena, kui ta seda soovib. tänan väga. härra esimees, jah, ma üritan piirduda ühe minutiga. oleme juba korduvalt äh, seda teemat härra Rüübikiga arutanud, oleme esitanud terve rea muudatusettepanekuid. tahaksime säilitada äh, inflatsioonist väiksemad kulutused ja säilitada all ja jääda alla kahe miljardi piiri kogu eelarve osas, see võib-olla tundub selline maagiline arv. meie muudatusettepanekud on suunatud assistentidele, ka pensionitele, missioonide hüvitamine täpselt samal tasemel kui sekretariaadile, siis tahtsime ka, et muudetaks reegleid selleks, et praktikandid äh, sõltumatult nende tegevusvaldkonnast, et nad saaksid äh, väärikat töötasu ning samuti muudatusettepanekud selleks, et, äh, et äh, ahistamisvastane komisjon võiks koosneda ekspertidest, mitte meie parlamendi liikmed ei pea seal kulutama tunde Brexiti osas. ma arvan, et tulemused parlamendile jäävad alati samaks. Briti saadikud paraku lahkuvad äh, sel, sellel päeval, mil Brexit jõustub ning äh, hoiame siis ka vastavalt raha kokku. suur aitäh, härra Kölmenit siin ei ole, härra Aid ma juba nägin korra, aga hetkel teda ei ole ka, Gerard Depree. aitäh, härra esimees, nagu ütlesite, mina ei ole variraportöör ALDE-s härra Aliid ei ole aga kohal. nii et äh, asendan teda, kuulasin suure huviga ja tähelepanelikult, mida ütles kolleeg Rööbik. ja ta ütles äh, ühte asja, mis tegi mulle väga, väga suurt heameelt. ta ütles, et muudatusettepanekute seas, mis on esitatud, on positiivseid. suurepärane uudis ja ma ütleksin, et äh, Need, mida meie esitasime, on selles kategoorias. härra esimees, aga lühidalt. Ehm, jah, härra Rüübigu sõnad, mis puudusid eelarve üldist suurenemist, selles osas ma räägin üldisest eelarvest, ta soovib, et see äh, piirduks inflatsiooniga, kas ma sain õigesti aru? ja kas härra Rüübik oskaks öelda, mis see inflatsiooni tase saab siis olema, mida me arvesse võtame arvutustes? sest sellel on ju teatud äh, tähtsus eelarve osas. aga meie no,, meie ALDE fraktsioon, meie seisukoht on ja Eider ka äh, oma fraktsiooni nimel ütles, et rääkides üldeelarvest, et see peab jääma alla kahe miljardi piiri. meil on tegemist valimisaastaga nii et erilist tähelepanu pööratakse avalikkuse poolt ähm, vahendite suurendamisele, eriti mis puudutab parlamenti, sest paljud inimesed arvavad, et Euroopa Parlamendi eelarve läheb parlamendisaadikute taskusse. sellepärast äh, on meie huvides olla siin väga tähelepanelikud selles osas. oleme, meil on kokkuhoiuprojekte ka, äh, tooks, rääkisin mõne, rääkisin mõnedest, härra Rüübik. ühel varasemal koosolekul küsisin ma, kas hoonete osas on kõik õigused, kõik otsused õiged objektiivselt? näiteks äh, äh, viieteistkümnendal, kaheteistkümnendal, kaheksandal korrusel kõndides mõtlen ma mõnikord, et mis mõte sellel kõigel on ja kui kiire sellega on olnud, vaadata, mis remonditööd seal tehakse. ja veel mõned teised otsused ja üks konkreetsemalt võib-olla ma, te ütlete, et ma olen nüüd täiesti arhailine, aga äh, veebkammide ja jagamine laiali, mis mõte sellel on? ja kõrvaklappide jagamisel, mis mõte sellel on? kes seda tahtis? langetatakse teatud otsuseid äh, varustuse osas, remonditööde osas, aga tekib küsimus, mis põhjusega? mulle tundub, et poleks poleks mingit raskust Euroopa Parlamendi eelarvet, mitte mingit raskust poleks viia see eelarve äh, kahe miljardi piirist allapoole ja veel kaks märkust. vabandust, vabandust. oih. ei, andke andeks, andke andeks. ma ei pidanud üldse mitte kinni aja, ajapiirangust. Äh, üldkulude hüvitis, ma ei toeta seda et toetatakse eelarvet nelisada kakskümmend kaks, mis puudutab äh, parlamendi assistente. ja see on ka kõige olulisem hetkel äh, minu fraktsiooni nimel siis. mul oli üks minut kõneaega, ma, vabandust. suur aitäh, härra Depre, Euroopa Parlamendis õpitakse seda, et äh, lühidalt on kultuuriti väga erinev mõiste. härra Tarand järgmiseks suur tänu. ühe minutiga võiksin öelda, äh, et variraportööriks olla härra Rüübigile on suurepärane, ta on olnud nii avatud meie muudatusettepanekutele, mis mõned on isegi olnud väga radikaalsed, mille rohelised on esitanud. aga tahaksin rõhutada kolme olulist äh, teemat, mis, mida saaks veel ehk paremaks muuta. esiteks, hoonete poliitika. me ei ole võib-olla küll insenerid, härra Töpreel igal juhul on teadmisi selle kohta, kuidas hooneid kõige paremini hallata ja tahaksime toetada tema lähenemist äh, PHS-i hoone osas. võib-olla oleks võimalik suunata hooldustööd lihtsalt õigel ajahetkele aastal kaks tuhat üheksateist. muidu tundub, et äh, lahkuv parlament ignoreerib asja ja uue parlamendi ees on lihtsalt, äh, seatakse fakti ette. võib-olla see ei ole kõige parim juhtimistaktika. teiseks olen seda korranud ka, seda tundlikku teemat, vabatahtlik pensioniskeem, võib-olla oleks siin vaja muudatust, kui mitte tagasivõtmist. ja, ja akrediteeritud assistendid lõpetuseks. ja pensioni teema. kui me need võiksime, saaksime lahetada, siis akrediteeritud assistendid hakkavad meie haudadel käima tänumeeles. suur aitäh, järgmiseks äh, saab sõna ENF-i nimel härra Zani. aitäh, väga lühidalt ja pärast äh, on meil ka võimalus sellest äh, rääkida raportööride, variraportööride kohtumist, kohtumistel. ma olen nõus, et me peaksime jääma alla kahe miljardi piiri, mitte ainult sellepärast, nagu härra Debre ütles, et tegemist on kampaania aastaga valimiste kontekstis, vaid sellepärast, et meie alaline eesmärk on kasutada mõistlikult äh, Euroopa maksumaksja raha. oleme teinud ettepanekuid kahandamaks mõningaid kulutusi mitmetes rubriikides ja meie arvates on täiesti võimalik midagi ette võtta selleks, et vahendeid kokku hoida, kasutades äh, value for money põhimõtet ja läbipaistvust. eriti, mis puudutab üldhuvisid, üldkulutusi, nii et ma arvan, et äh, kindlasti on siin võimalik leida mõistlik lahendus äh, kasutades äh, selliseid hüvitisi, mida otseselt äh, parlamendisaadikud ise ei halda, kuid mis on tagasimakse tehtud kulude eest. mina arvan, et äh, see on väga lihtne meetod. muus osas ma arvan, et me saame sellest kõigest veel pikemalt rääkida omavahel. suur aitäh! ja nüüd annaksin sõna fraktsioonide nimel kõnelejatele. härra Hauath on sõna palunud uh,. tänan, esimees võrdlused teiste parlamentidega, mida härra Rüübik tegi, on väga asjakohased. väga mõistlikult saab rahvusparlamentidega meid võrrelda, aga kõige olulisemaid asju, mida siin saaks teha, on kaardistada need ülempiirid, mida saaks rakendada, kui meil oleks üksainus asukoht, me ei tea, kas härra Macron võtab tõesti tõsiselt Euroopa Liidu muutmise eesmärki, võib-olla tema jääks siiski nõus lepinguid muutma, mida oleks siis vaja. tore on rääkida maksumaksja rahast ja loomulikult ma toetan selle kokkuhoidmise mõtet, alati saab raha kokku hoida igal aastal on vaja siiski suunata ressursse ja üks mis parlamendis on juhtunud minu kümneaastase siinviibimise jooksul, on, on kiusamine. nii et kui me tahame hästi kohelda siin töötavaid inimesi, siis peab olema ka nähtav, et on sellised projektid, mis võimaldavad meil nende teemadega tõsiselt tegeleda. ja ütleksin kõrgesti hinnatud kolleegile härra Depreele tehnoloogia osas jah, võib-olla tal on mõnes mõttes õigus, aga ütleksin, et selles valdkonnas, millega mul on kogemuse, tuleb ettevaatlik olla näilise raha kokkuhoiuga. eriti tarkvara osas võime osutuda väga haavatavaks. peab olema väga selge, et IT-keskkonda tuleb vaadata tervikuna me ei taha seda kasutada selleks, et midagi tõestada. meil on vaja vahendeid selleks, et oma tööd korralikult äh, teha ja mõned IT-kulutused äh, võivad tunduda kokkuhoiuna. kui me vaatame, mismoodi videosisu, sellele läheneme suur aitäh, rohkem keegi sõna ei soovi ja seetõttu annan taas sõna härra Rüübichile, kui ta soovib äh, arutelu kokku võtta. ja äh, mina tahaksin kõigepealt tänada kõiki kolleege kõikide nende arvukate muudatusettepanekute ja muude ettepanekute eest äh, ning Mm, eh, me eh, läbirääkimistel peame kinni eh, komisjoni jäigast säästuliinist, kokkuhoiuliinist ja meil on eriti just valimistega seoses kohustus võimalikult mõistlikult maksumaksja raha ära kasutada ja ma tahaksin tänada neid kolleege, kes mind selles ettevõtmises toetada tahavad, aitäh! suur aitäh ja nüüd me jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Ali arvamus. see puudutab toidu ja toidu, vabandust, toidu ja põllumajanduse tulevikku. härra Ali, te saate sõna. Э, suur tänu, härra esimees, head kolleegid. põllumajanduse roll Euroopa Liidus mis tagab toiduohutuse viiesajale miljonile Euroopa kodanikule, on äärmiselt oluline. seda enam, et Euroopa tootjad, kes sõltuvad lootuse, loodusest, kaitsevad otseselt keskkonda. Euroopa Liidus on üle kuue miljardi inimese, kes on seotud põllumajandusega äh, või toiduainete töötlemisega kau-, metsamaad Äh, kaugel asuvad piirkonnad, seal ei toodeta mitte ainult äh, toiduaineid, vaid seal elab ka väga palju inimesi, see on turismi, meelelahutuspiirkond. meie sooviksime, et äh, toidutamise ja põllumajanduse tuleviku teemaga põllumajanduskomisjonis tegeldes tuleks rõhutada järgmist. kõigepealt selleks, et ÜPP eesmärgid saavutada, tuleb tagada piisav rahastamine. MFF-is lisaks tuleb kaasajastada, lihtsustada ÜPP-d. Euroopa Komisjon samas peab tagama, et äh, kontrollimeetmed, audit, äh, neid tuleks samades tingimustes läbi viia kõikides liikmesriikides. kolmandaks tuleks äh, jaotada õiglaselt äh, otsetoetused liikmesriikide vahel selleks, et kiiremini üle saada regioonide erinevustest Euroopa Liidus. abi tootjatele, eriti väikestele, on kõige olulisem. lõpetuseks tahaksin toetada kõiki meetmeid põllumajanduse tõhususe parandamiseks ja Euroopa käibemaksu toetamiseks Äh, suur aitäh! ma vaatan nüüd siin saalis ringi, vaatamaks ja kontrollimaks, kas on veel mõni kolleeg, kes sõna äh, soovib. jah, kolleeg Tõnanno, palun. aitäh, sooviksin tänada kolleeg Alid tema arvamuse sisu eest, olen nõus põhiliste suundumustega, eriti mis puudutab vajadust tulevikus äh, hüpete suunata säästvale arengule, uut tüüpi põllumajandusele, ressursside paremale kaotusele, kesk-, kasutusele, keskkonnakaitsele, mitmekesisele põllumajandusele. samuti tuleb toetada tööhõivet ja noori põllumehi. Tu-, tususus, lisandväärtus Euroopas, äh, sellest tuleb täpsemalt rääkida, sest et ei tohiks mitte mingil juhul seda definitsiooni kasutada selleks, et Euroopa poliitikat Äh, asjakohasust nõrgendada, see ei saa mingil juhul ainult kvantitatiivsele või lühiajalisele lähenemisele tugineda. uus rakendusmudel, mida komisjon soovitab, see ei tohi mitte mingil juhul tähendada taasriigistamist või konkurentsimoonutusi liikmesriikide vahel. aga ainult eelarvelised aspektid, selles osas äh, teeksin ettepanekuid raportöörile kõigepealt ÜPP tuleb säilitada vähemalt praegusel sasandil järgmises MFF-is, isegi kui britid lahkuvad. praegune toetuste süsteem ja siin ma rõhutan seda väga, seda ei tohi asendada finantsinstrumentidega, otsetoetused annavad lisandväärtust Euroopas ja, ja tugevdavad siseturgu, samas hoides ära konkurentsimoonutused, samuti on tähtis leida uued instrumendid, mis hindade volatiilsust leevendaksid ja tuleb suurendada selliseid programme, mis puudutavad kõige äh, kaugemaid territooriume ja kus on, mis on looduslikult ebasoodsas olukorras ning samuti väga tähtis äh, on toetada sünergiat äh, rändepoliitika ja maaelu arengu vahel suur tänu. rohkem keegi mulle oma sõnasoovist märku ei ole andnud äh, ja seetõttu pakun sõna komisjonile, kui ta sõna soovib. tänan, esimees, ma arvan, väga lühidalt on võimalik teha nii raport kui eelmise nädala Euroopa Parlamendi resolutsioon tõstatab terve rea olulisi küsimusi tulevase ÜPP osas, ma ei hakka neid kõiki üle lugema, üles lugema. ma võin kinnitada ainult seda, et Euroopa Komisjon ettepanekud töötab ettepanekute kallal, mis tulevad kahe, teisel ja kahekümne üheksandal mail välja ja vaatame ja jälgime väga tähelepanelikult kõiki neid teemasid. suur aitäh! nii Äh, tundub, et me oleme selle päevakorrapunktiga lõpetanud, ma pean teile teada andma ka seda, et mis puudutab ajakava, äh, siis me oleme üsna keerulises olukorras, äh, ühest küljest meie komisjon on jäänud hiljaks natukene meid on liiga hilja informeeritud, vabandust, põllumajanduskomisjoni poolt sellel teemal ja siis on meil ka roheline nädal ja Äh, äh, seetõttu on äh, meie olukord selline, et ainult inglise keeles on võimalik selle teemaga tegeleda, see on väga kahetsusväärne, aga nii see on. tähtaeg on kahekümne kaheksas märts muudatusettepanekute esitamiseks ning nüüd me saame liikuda edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on numbriga kaheksateist ja kus me hakkame rääkima Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtust, võtu-, toetust abi andmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile ja raportöör on Jose Manuel Fernandes. palun annangi sõna teile. suur tänu. esimees, solidaarsusfond tähendab seda, et Euroopa Liit väljendab oma solidaarsust. paraku tegeleb see looduskatastroofidega, aga ka kliimamuutuste kontekstis vajab see fond ka tugevdamist. MFF praegusel juhul äh, näeb ette neljasajalt miljonilt ühele miljardile äh, ülemineku järgmiseks perioodiks. see ei tähenda, et liikmesriigid ise ei peaks äh, oma vahendeid kasutama struktuurifonde, investeerimisfonde ennetustööks. ennetus on parem kui äh, hädade kõrvaldamine, seda on paljudes liikmesriikides öeldud, see kehtib kogu Euroopa Liidus. räägime saja nelja miljoni kasutamisest neljas liikmesriigis Portugal, Hispaania, Kreeka ja Prantsusmaa. Portugalis ja Hispaanias on metsatulekahjude tagajärgedega tegemist Prantsusmaal ja Guadeloupis oli tegemist orkaaniga ja Kreekas toimus maavärin viiskümmend miljonit Portugalile. sadakond inimest paraku kaotasid seal elu. inimelude kaitse, inimväärikuse kaitse, see peaks olema meie peamine prioriteet. see peaks olema kõige olulisem eesmärk ja sellele peaks olema suunatud ennetustegevus. Prantsusmaa osas kolm on, on vahendid suunatud Kreekale kolm miljonit Galiitsia ning Kreeka puhul siis Lesbose saar. see tähendab, et eelarve muut-, eelarvet tuleb muuta, sest tegemist on eriinstrumendiga solid-, sotsiaal-, solidaarsusfondi kontekstis. nii et ma soovingi, et me näitaks üles solidaarsust nende liikmesriikide suhtes seda tuleb täiskogul hääletada mais. et äh, tõesti need finantsressursid oleksid äh, nende liikmesriikide käsutuses niipea kui võimalik. tahame näha ka läbipaistvust äh, solidaarsusfondi kasutamisel oh,. Need regioonid, keda looduskatastroofid on kõige rohkem puudutanud ja need regioonid, kes on siis prioriteetsed. liikmesriigid on samuti rõhutanud, et nad kavatsevad ümber äh, kujundada vahendite kasutamise partnerluslepingute kontekstis, et oleks võimalik toetust anda niipea kui võimalik kannatanud, kannatanud inimestele, kannatanud riikides. samuti äh, ka infrastruktuur hävines, seepärast Euroopa Komisjon peab heaks kiitma ka vahendite siirdamise äh, partnerluse kontekstis. Neid on ülekande, mida liikmesriigid on soovinud ja loodetavasti komisjon ka kiidab need peatselt heaks. Nende eraldiste puhul on oluline keskenduda ka valmisolekule ja ennetusele. kriitilised äh, valdkonnad tuleb äh, kindlaks määrata, nii et äh, tragöödiad ja inimelud ei, inimelude kaotus ei korduks tulevikus. loomulikult äh, ei saa me kontrollida looduskatastroofe, aga me saame ennetada ja saame nende mõjusid vähendada võimalikult. kahekümne seitsmendas märts on muudatusettepanekute tähtaeg. hääletus, nagu ma ütlesin, on mais täiskogul. ja tõepoolest, see on meie solidaarsuse väljenduseks. see on tilk meres kui vaatame, milliseid, milliseid katastroofe tegelikult oleme näinud ja mis on nende ulatus. suur aitäh! proua Jäätemägi on sõna soovinud, palun. okei okay., thanks, I would like to thank aitäh, sooviksin tänada raportööri härra Fernandes selle arvamuse koostamise eest Äh, meil on mitmeid eeliseid Euroopa koostööst, mida on võimalik ka tsiviilkaitse valdkonnas kasutada ja meie ees on üha enam looduskatastroofe, võib-olla ka tulevikus, ja kahjuks olukord võib muutuda veelgi keerulisemaks, arvestades kliimamuutuste jätkamist war mir noch gar nicht aufgefallen, dass wir bei einem anderen Thema. jaa, mulle, mina ei saanud arugi, et te teisest teemast räägite. härra Denno on veel sõna palunud. Euh, suur tänu, esimees. minu fraktsioon õnnitleb äh, seda tugevat toetust, meil on vaja üles näidata Euroopa solidaarsust äh, nende piirkondade osas, kus on olnud olulised looduskatastroofid me peame toetama ohvreid ja nende peresid ja meie fraktsioon on täiesti nõus härra Fernandesi raportiga ja ma tahaksin eriti viidata just sellele ennetusele, mis äh, on väga oluline aspekt, aitäh. suur aitäh, äh, rohkem keegi sõna ei soovi ja tahaksin nüüd rõhutada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes märts. ja nüüd jõuamegi edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on paranduseelarve projekt number üks kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta üldeelarvele. meie raportöör Sigrid Muresan ei saanud siin olla ja äh, tema koordinaator esindab teda, kolleeg Fernandes. suur tänu, esimees see on esimene kaks tuhat kaheksateist aasta paranduseelarve ja see puudutab Euroopa Liidu Solidaarsusfondi toetuse kasutamist, millest me just äh, rääkisime. Äh, see on ligi miljon eurot ja seega peame me eelarvet parandama muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend kaheksa märts ja hääletus toimub kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal mail eelarvekomisjonis. nagu ma ütlesin, siis äh, me soovime kasutusele võtta äh, Euroopa Solidaarsusfondi ja peaksime seega selle paranduseelarve heaks kiitma, aitäh! kas keegi komisjonis soovib sellel teemal sõna? tundub, et mitte niisiis, äh, nii palju kui mina tean, äh, äh, siis kahekümne seitsmes märts on siin ka tähtajaks, sina vist ütlesid kakskümmend kaheksa märts. no kes tahab ikka kindel olla, see esitagu oma ettepanekud kahekümne seitsmendaks ja nüüd päevakorrapunkt number üheksateist on sellega ammendunud ja nüüd saab sõna jällegi Jose Manuel Fernandez punkti number kakskümmend all, milleks on liidu kodanikukaitsemehhanism. Eh, suur tänu, esimees. Euroopa Liidul peaks olema vahendite kogu selleks, et toime tulla looduskatastroofide olukordadega see ei puuduta mitte ainult metsatulekahjusid, aga ka maavärinaid, üleujutusi, terrorirünnakuid. Euroopa Liit peaks ähm, äh, rõhuma inimelu kaitsmise potentsiaalile ja need äh, koondatud vahendid aitaksid kaasa tuua ka olulisi sääste näiteks metsatulekahjude näide ja meil on võimalik äh, olulist mõju avaldada, kui meil on piisav ettevalmistus. viisteist keskselt hallatud äh, lennukit äh, suudaks rohkem mõju avaldada kui viiskümmend lennukit, mida juhitakse erinevatest liikmesriikidest. me peame olema valmis nendeks katastroofideks millele ma viitasin. Need on kliimamuutuste tulemused ning olukord tõenäoliselt muutub üha keerulisemaks. see ei tähenda, et liikmesriigid ei peaks oma rolli täitma. ka neil on oma roll, liikmesriigidel peab see olema, aga meil peaks olema keskne Euroopa vahendite kogu või süsteem, mis suudaks äh, üles näidata ka vajalikku Euroopa solidaarsust, me soovime, et liikmesriigid oma vahendeid muudaksid lisaks sellele ühisressursile. me saame toetada komisjoni selles ettepanekus ja me tahame, et vabatahtlik äh, osa suureneks komisjon on teinud kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend äh, perioodiks ettepaneku kahesaja kaheksakümne miljoni võrra vahendeid äh, suurendada. see on uus faas, millesse me siseneme. uued faasid, uued äh, lähenemised nõuavad uusi vahendeid, seega minu ettepanek seoses Äh, kodanikukaitsemehhanismi eelarvega, ütleb, et see kakssada kaheksakümmend miljonit peaks olema uus äh, täiendav raha, mitte see, mida on mujalt ära võetud, me ei tohiks kärpida teisi programme olulistest poliitika valdkondadest, me peaksime uut raha nendele uutele prioriteetidele uutes poliitikavaldkondades leidma, me peame kasutama äh, võimalusi, et tagada, et uued vahendid äh, leitakse, mitte ei kärbita lihtsalt teisi valdkondi, seega teeme me ettepaneku, et kakssada kaheksakümmend miljonit täiendavat, mis ei ole mingi erakordne raha, tuleks meie arvates äh, paindlikkuse vahendist, mitte lihtsalt ümbersuunamisest Äh, peame ootama, kas nõukogu sellega nõustub, kas äh, nad jäävad oma seisukohtade juurde, sest tihtipeale teevad nad suuri sõnu, aga kui tegelikkuseni jõutakse, siis ei ole nad nii head äh, teostajad, solidaarsus on väga oluline. me tahame nõukogult toetust selleks täiendavad kakssada kaheksakümmend miljonit peaks olema meie jaoks absoluutne prioriteet. inimelude päästmine on valdkond, milles me soovime, et nõukogu oma põhimõtteid äh, kaitseks. ja seega soovime me täiendavat kakssada kaheksakümmend miljonit. suur aitäh! Äh, variraportööre siin ei ole ja proua Jäätenmägi saab seetõttu kohe sõna. And with micro that would okay. be helpful. ja oleks eriti tore, kui te kasutaksite ka mikrofoni. ja tõesti, ma äh, püüan. suur aitäh, ma tahaksin tänada härra Fernandest äh, selle arvamuse koostamise eest. euro Euroopa ülesest koostööst äh, kodanikukaitse vallas on võimalik saada palju äh, eeliseid. ja kahjuks äh, on olukord selline, et tulevikus võivad, võib oodata meid järjest rohkem looduskatastroofe ja me peame seetõttu olema selleks ka valmis. ja võib-olla me kõik mõtleme, et et ähm, alguspunktiks peaks olema ähm, reageerimisvõime liikmesriikides, liikmesriikide ametivõimud peavad olema hästi ettevalmistunud äh, väljakutsetega toimetulekuks ning see on ka kõige kiirem viis, kuidas inimesi aidata ja päästeoperatsioone korraldada. kui me peame ootama abi äh, Euroopa teistest piirkondadest, siis see ähm, võtab aega äh, kui näiteks tegemist on tulekahjudega, siis me kõik teame, et Äh, väga keeruline on äh, tuld kustutada, kui äh, töödega saab alustada alles viie-kuue päeva möödudes. mina ähm, pooldan täielikult ümber või uuesti lähetamisi või redeployment'it ähm,. aga komisjon on tulnud välja siis ettepanekuga, aga mõned komisjoni ettepanekud on problemaatilised Äh, sest et projekte on tegelikult väga hästi ellu rakendatud ja vastuvõtusuutlikkus on olnud hea. nagu te teate, siis MFF-iga seoses meil on olnud probleeme äh, ja on suur äh, lünk meie eelarves, kuna britid on Euroopa Liidust lahkumas ja see tähendab seda, et me peame vaatama, millised on sellised eelarveread, mis ei ole väga edukalt kasutust leidnud ja seetõttu olen mina teinud äh, ettepaneku valmistada end ette selleks äh, ülesandeks äh, ja me peame tegelema eelarvedistsipliiniga, me ei saa alati rohkem ja rohkem raha nõuda siin kojas ja me peaksime paluma komisjonilt redeployment'it kasutada või ümbertõstmisi äh, kasutada nendelt eelarveridadelt, mis praegusel hetkel ei leia rakendust ja see ongi äh, minupoolne sõnum sellel teemal, aitäh. suur aitäh. Äh, proua Rubial, palun järgmiseks. suur aitäh mulle näib, et me oleme nüüd päevakorrast osa ette jõudnud, võib-olla variraportöörid ei ole veel kohale jõudnud, kuna nad ei tea, et me ajast ees oleme, aga igal juhul meie pooldame mm, selle eh, kodanikukaitsemehhanismi loomist, aga me tegelikult ei pea siin arutama seda, kuidas see toimib, vaid just selle rahastamise poolt. meie komisjon eh, teeb seda pidevalt, kui me räägime uuest poliitikast või uuest instrumendist ja sellisel juhul on vaja uut raha ka. proua äh, Jäätemägi just ütles, et, et me ei saa pidevalt paluda rohkem raha, uut raha, aga kui me tahame uusi asju äh, sisse tuua, kui meil on vaja uusi pädevusi äh, ellu rakendada, siis meil on selleks ka uut raha vaja, rohkem raha vaja. me peame nüüd äh, valikuid äh, tegema. kui me tahame liidu kodanikukaitsemehhanismi paika panna ja kui me äh, selle jaoks äh, värsket raha ei saa, siis mida see tähendab, kas me hakkame Erasmusest raha võtma? ei äh, sest et need programmid, mille me juba vastu võtsime, nemad peavad ka oma lubatud rahastuse saama. aga kui me mõnda programmi laiendame või uue programmi paika paneme, siis selle rahastamiseks meil on vaja uut raha ja seetõttu me toetame raportööri seisukohta. aitäh! suur aitäh, komisjoni liikmete hulgas rohkem sõnasoovijaid ei ole ja seetõttu pakun ma sõna ka komisjoni esindajale. soovitate sõna? palun. suur aitäh, härra esimees, ma teen väga lühidalt, tahaksin tänada äh, arvamuse koostajat äh, toetuse eest sellele ettepanekule ja tahaksin tänada ka kõiki saadikuid, kes sõna võtsid. Äh, toon ühelt asja ka omalt poolt välja, see puudutab siis äh, ümbersuunamisi. ma arvan, et komisjoni ettepanek äh, tegelikult äh, liigub Äh, arvamuse koostaja poolt palutud suunas. meie tegelikult pakume välja peaaegu äh, üheksakümne protsendi ulatuses värsket raha, ehk siis äh, pakume välja kasutada paindlikkusinstrumenti ja ainult kaksteist protsenti on ümbersuunamisi meie ettepanekus ette nähtud ja ma arvan, et see tegelikult liigub arvamuse koostaja seisukoha suunas. mis puudutab eelarveridasid, mille me oleme välja pakkunud tagasihoidlikuks ümbersuunamiseks, Äh, siis äh, need puudutavad esmajoones äh, justiits- ja võrdõiguslikkuse instrumente, kus kahjuks me oleme näinud, et viimastel aastatel on rahalisi vahendeid alakasutatud Mhm. ehk siis eh, me ei ole neid eelarveridasid valinud ilma põhjaliku hindamiseta, eh, siin ridadel on olnud eh, alakasutamist ja meie usume, et selline tagasihoidlik ümberpaigutamine tähendab seda, et aastatel kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend me saame tagada nende programmide sujuva edasitoimimise. aitäh! suur aitäh! jaa, tõesti, me oleme nüüd ajakavast äh, ette jõudnud lausa. Äh, ma oleks võinud härra Debrele veel neli minutit kõneaega anda, aga äh, nüüd on sotsiaaldemokraatide variraportöör siia tulnud ja sõna palunud, aega meil selleks on, nii et palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, ütleb härra Pölken, ma väga vabandan, et ma hilinesin, austatud arvamuse koostaja, suur-suur aitäh selle dokumendi eest. seda arvamust saan ma paljudes kohtades toetada aga Äh, räägiksin katastroofikaitsemehhanismist, äh, seda ma pean õigeks äh, lähenemiseks, sellepärast et Euroopa Liidus on oluline ennetustöö. me peame tegema siinkohal tihedamat koostööd, juba aastal kaks tuhat kolmteist oli ka katastroof, kus oli ka traagilisi surmajuhtumeid ja seda sellepärast, et meie koostöö ei toiminud nii hästi, kui oleks võinud ja Ähm, selliseid katastroofe juhtub äh, aeg-ajalt ikka ja nüüd äh, peame mõtlema, äh, kuidas korrektiiv, kuidas korrigeerida Euroopa Liidu suutlikkus selles valdkonnas, võib-olla tuleks paika panna reserv mis oleks komisjoni kontrolli ja juhtimise all ja mõningates liikmesriikides on teatud äh, ebakindlus selles osas, äh, kuidas äh, katastroofide mm, vastu võitlemine Brüsselist peaks juhitud olema, selle osas me peame veel natukene mõtlema, aga kui rääkida rahastusest, siis kaks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, on ette nähtud rahastus ja seal saab kasutada ka paindlikkusinstrumenti ja nagu ikka, kehtib ka re siin reegel, et olulised poliitilised ettepanekud peavad olema sellised, millega peavad kaasas käima ka uued rahalised vahendid ja neid ei tohiks rahastada olemasolevate programmide arvelt. ja sellepärast lühidalt öeldes leian ma, et äh, õige on see, et ähm, äh, rubriikidest neli, viis äh, ja kolm ei tohiks ümberpaigutusi teha, aitäh! suur tänu, kas härra arvamuse koostaja soovib ka midagi veel öelda lõpetuseks? ja suur aitäh, ilmselge on see, et äh, liidu kodanikukaitsemehhanism äh, prioritiseerib ennetustegevust, aga äh, samal ajal me peame tegelikult mõtlema ka sellele, et kodanikukaitse mm, ülesanne on tegelikult liikmesriikide pädevuses, selline keskne üle-euroopaline reserv on midagi, mis on lisaks liikmesriikide ressurssidele ja kui liikmesriiki tabab katastroof, siis see ühine reserv pakub abi sellele liikmesriigile, kas siis metsatulekahju või maavärina puhul. Need lisavahendid aitavad inimelusid päästa. kui vaadata selle arvuga, mis liikmesriikide vahel jaguneb, siis see on üsna madal ja see kõik tegelikult aitab ju inimeste elusid päästa ja me peaksime sellesse panustama. Eh, selleks, et see keskne reserv eh, rakenduks võimalikult kiiresti. Eh, me peame sellekohase otsuse võimalikult kiiresti vastu võtma. ja mina olen seisukohal, et kakssada kaheksakümmend lisamiljonit äh, aastateks kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend äh, tuleks ära kasutada just selle keskse reservi äh, loomiseks, selleks, et me saaksime inimelusid päästa tegelikult on see üliväike raha, kui me jagame selle summa ära liikmesriikide vahel, aga äh, äh, see lisandväärtus, mis siin konkreetses ähm, valdkonnas on äh, võimalik tekitada, on tegelikult ääretult oluline. ja ma loodan, et mu kolleegid äh, Äh, on nõus, liikmesriigid on nõus äh, selle kõigega ja selline ongi meiepoolne ettepanek. Äh, kakssada kaheksakümmend miljonit, selleks on vaja kasutada uut raha ega paindlikkusinstrumenti ja selleks ei peaks teistelt eelarveridadelt raha võtma. tähtaeg on kahekümne seitsmes märts, selle ajani saab muudatusettepanekuid esitada ning hääletamine toimub aprillikuus või siiski kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal mail, parandab ennast kõneleja, ja siis uued kolmepoolsed toimuvad juunis-juulis ja loodetavasti me saame seda ka võimalikult kiiresti täiskogul hääletama asuda, aitäh! suur aitäh, härra arvamuse koostaja teile ja ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et täna pealelõunal meie sekretariaat äh, saadab välja parandatud komisjoni ettepaneku ja seal on lõigete nummerdus muutunud ja korrigendum saadetakse ka ja kui te teete muudatusettepanekuid, siis võtke arvesse seda mm, numeratsiooni muudatust, sest et vastasel korral tekib meil suur segadus. ja nüüd me jõuame viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on eh, eelarvekomisjoni delegatsiooni külaskäik veebruarikuus Iirimaale ja sellega seoses tahaksin anda sõna härra Rüübisile, kes oli delegatsiooni juht. suur aitäh, austatud esimees, ma tahaksin mm, tänada äh, sekretäriaati äh, selle eest, et nad valmistasid ette selle reisi Iirimaale meie jaoks oli otsustava tähtsusega äh, saada komisjoni briifing sellel teemal ja äh, leidis aset ka arutelu kodanike, ettevõtete, vabaühendustega äh, ja Dublini linnapea oli ka. meil olid briifingud ka ähm, teadlastega, meil oli ka Euroopa Investeeringute Pangaga kohtumine äh, ja äh, me vaatasime, mida see pank on ära teinud, meil oli ka äh, rahandusministri ja Iiri parlamendi äh, eelarvekomisjoniga kohtumine ja mm, me külastasime kuut äh, projekti, mida on kaasa rahastanud ka Euroopa Liit, kõige olulisemad sõnumid on järgmised. ka Iirimaal loomulikult räägitakse aktiivselt järgmisest MFF-ist, räägitakse ka ühtekuuluvuspoliitikast ja ÜPP-st, aga ka eh, Erasmus pluss, teadusuuringud, innovatsioon eh, on teemad, mis on arutelude keskpunktis, eh, ka nüüd uued raskuspunktid eelarve kontekstis on olulised näiteks kaitsealane koostöö, milline on olukord Euroopa Liidu välispiiride kaitsega ja äh, näiteks ka küberkuritegevus ja valeuudised, need on väga äh, olulised teemad äh, ja Brexit ei olnud tegelikult ametlik läbirääk-, läbirääkimisteema seal, kuid kui rääkida MFF-ist, siis arutelud Mm, puudutasid ka Brexitit äh, ja oldi optimistlikud. Äh, peamised vestluspartnerid äh, arvavad, et see väljastamisleping sõlmitakse ja siis pannakse paika üleminekuperiood ja me rääkisime ka sellest, millised on meiepoolsed ettevalmistused, kui peaks aset leidma selline mm, järsk Brexit, aga me loodame, et seda aset ei leia. lisaks äh, Suurbritannia sisepoliitilised äh, aspektid äh, suur osa Iirimaast tegelikult pooldab Euroopa Liidu liikmesus, nagu ka Gibraltar ja Šotimaa. siin tuleb arvestada ka sisepoliitilisi dünaamikaid. me rääkisime ka piiriküsimusest ja, ja võtmetähtsusega koostööst tulevikus ja üldine õhkkond oli päris hea ja positiivne. ettevalmistused mm, järsuks Brexitiks, äh, äh, selle peab ka mõtlema ja me ütlesime, et me peaksime välja töötama stsenaariumi, kui väljasmislepingu osas kokkuleppele ei jõuta, et millised edasiliikumisviisid siis ette on nähtud ning ma arvan, et meie külaskäik Iirimaal oli väga hariv, nii võib öelda. me nägime Euroopa poolt kaasrahastatud projekte, need olid väga professionaalsed ja hästi ellu viidud, aitäh! suur aitäh, härra Rüübich! Äh, kolleeg Mirjala on ka sõna soovinud, palun. Um, lühidalt ka mina sooviksin tänada sekretäriaati, nad tegid suurepärast tööd korraldamisel ja ja loomulikult oli hea koha peal olukorraga tutvuda. mina tõlgendaksin aga seda veidi teistmoodi. jah, kui me rääkisime Brexitist, siis minu arvates seal ei olnud optimistlikku tunnet inimesed ütlesid, et nad tulevad toime, aga kui rääkida ka teiste kolleegidega, siis minu arvates mõistsid nad, et see ei puuduta mitte ainult piiri, vaid see mõjutab kogu Iirimaad. ja see oli väga oluline eelarvekomisjonile näha. ja loomulikult ei rääkinud ma ainult Brexitist, aga samas ei saa minna Iirimaale ja mitte rääkida Brexitist ja see mõjutab kõiki kogu geograafilises ulatuses aga loomulikult oli väga kasulik iirlastele näha, et Euroopa Parlament võtab olukorda tõsiselt äh, ja uurib, kuidas äh, rahastamine ja, või selle lõppemine mõjutab olukorda. ja raport on väga hea ja ma sooviksin tänada kolleege, eriti sekretäriaate selle suurepärase töö eest ja peate järgmisel aastal tagasi tulema pärast valimisi ja ma tervitaksin seda ka, mina tahaksin ka tulla, sel aastal ma ei saanud kahjuks äh, delegatsiooniga liituda, aga seda teemat jätkame me mõnel muul ajal. suur aitäh, me oleme nüüd päevakorraga peaaegu ühele poole saanud, tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et kuueteistkümnendal aprillil tegemist on esmaspäeva õhtuga Strasbourgis, peame kokku tulema äh, selleks, äh, et rääkida parlamendi eelarve küsimustest ja ähm, seda selleks, et äh, oleks võimalik edasist tööd jätkata äh, ja äh, kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal aprillil kohtume me uuesti siin Brüsselis. sellega on meie tänane kohtumine lõppenud.